ametikohal, mis äh, on äh, ühildamatu Euroopa Parlamendi liikme tööga. õiguskomisjon äh, kahekümnendal veebruaril kaks tuhat kolmteist vaatas üle härra Mark Temesmaakeri mandaadi ja kinnitas selle esimese veebruari kaks tuhat kolmteist seisuga kas on vastuväiteid selle mandaadi kinnitamisele? ei ole, siis oleme mandaadi kinnitanud. proua Marta Andreasen on mulle teada andnud, et alates kahekümne viiendast veebruarist ei kuulu ta enam